vältida ja me kavatseme seda teemat jätkuvalt tõstatada suhetes Hiinaga. tänan. suur tänu, volinik Hedego. meil on jällegi arutelu lõpuks kuus resolutsiooni ettepanekut esitatud, arutelu on sellega lõppenud ja hääletus toimub praegu kohe. ja me alustame hääletusega kõigepealt resolutsiooni ühisettepanek lesbiliste naiste vastase vägivalla kohta ja meil on ühine resolutsiooni ettepanek viielt fraktsioonilt ning kõigepealt äh, lõige kolm, kes on poolt. oi, vabandust, lõige kolm kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on alanud nüüd lõpuks. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa, kes on poolt vastu, ära, kontrollime, tundub, et jällegi sama suhe umbes. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? jällegi sama suhtega tagasi lükatud. lõige kuusteist, kes on poolt? vastu? jällegi vaja kontrollida, sellepärast et väga napp on see enamus siin, tundub, et suhe on umbes sama kui eelmisedki korrad. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? natuke teine jõudude vahekord sellegipoolest tagasi lükatud, lõike kaheksateist, kes on poolt, vastu? kontrollime jällegi, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud lõige üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu. jällegi sama enamusega tagasi lükatud lõige kakskümmend kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu jällegi tagasi lükatud sama jõudude vahekorraga. põhjenduspunkt O originaalversioonis kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, jällegi tagasi lükatud ja nüüd resolutsiooni ettepanek muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend kolm kahekümne nelja vastu. järgmiseks resolutsiooni ettepanek sõnavabaduse kohta Valgevenes. meil on ühine resolutsiooni ettepanek viielt fraktsioonilt ja härra Paškalt ning hääletame kohe kogu resolutsiooni üle, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd viimaseks resolutsiooni ettepanek sunniviisilise abordi skandaali kohta Hiinas. me alustame kuue fraktsiooni ühisresolutsiooni härra Paška resolutsiooni ettepaneku läbivaatamist. kõigepealt muudatusettepanek kolm lõige kaks kohta, kes on poolt, vastu. kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud see on vastu võetud. originaalversioon langeb sellega ära, kui ma õigesti aru saan. nüüd äh, tekst pärast lõiget seitse, muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud pärast põhjenduspunkti D muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu. seda tuleb kontrollida, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? siis on hääletus lõppenud. see on vastu võetud. ja nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see resolutsiooni ettepanek on vastu võetud. proua Veržia, palun. president, me kulutasime väga palju aega äh, nende arutelude ettevalmistamiseks ja selleks, et saavutada konsensus äh, erinevate kavadega fraktsioonide peale, kuid kahjuks äh, teatud fraktsioonid moodustasid enamuse just selle konkreetses küsimuses ja esitasid muudatusettepanekud, mis on tegelikult selle versiooni vastu, mida inimesed on ette valmistanud pika aja jooksul, kui me räägime ühisresolutsiooni ja see tegelikult hävitab kogu selle resolutsiooni ja see on traagiline ja on häbiväärne, sest me tegime seda tööd koos äh, ja see Äh, seab kahtluse alla ka kogu selle töö, mis me oleme teinud siin saalis, eriti teisipäeva pärastlõunal, kui meid äh, oli siin väga vähe kohal. suur tänu, proua Veržea, ma arvan, et sama panustatult äh, võtsid kõik ülejäänud ka selle märkuse teadmiseks. selle istungjärgu protokoll avaldatakse järgmise osa istungjärgu alguses ja